darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine palun võtke istet, daamid ja härrad. Yesterday <laughs> äh, without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten. Suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad. tervitan teid väga südamlikult, Tšehhi Vabariigi president härra Zeman. meie jaoks on suur au teid tervitada täna siin. Te astusite ametisse eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu mõtet Tšehhis ja viia Tšehhi Vabariik riigis Euroopa Liidu poliitika ka tähelepanu keskmesse. suur tänu teile selle eest, me ootame väga suure huviga teie kõnet, härra president, palun, teil on sõna härra president, kallid kolleegid, daamid ja härrad, kõik poliitikud, kes räägivad Euroopa Parlamendis, väljendavad avatult öö, oma nägemust Euroopa unelmast ja mina tahaksin jätkata seda head traditsiooni. kuid enne tahaksin ma teile rääkida, mis ei ole minu Euroopa unistus. mind inspireeris hästi tuntud Poola filosoof Rzeszep Kolakowski, kes pidas loengu, mille pealkirjaks oli mis on sotsialism? see oli vist viiekümne seitsmendal aastal ta alustas kõnet sõnadega kallid seltsimehed, mul paluti öelda teile, mis on sotsialism. kuid ennekõike räägin ma teile, mis sotsialism ei ole. kallid seltsimehed, sotsialism ei ole poliitiliste oponentide mõrvar kontsentratsioonilaagrid, vangilaagrid, need ei ole poliitilised vangid, sotsialism ei ole tsensuur. ja niimoodi jätkas ta üle poole tunni. mina teen lühemalt, teen viie minutiga oma kõne ja räägin teile, milline ei ole minu Euroopa unistus aga ma pean lisama, et pärast oma loeng, oma loengu lõpus ütles härra filosoof ja nüüd, seltsimehed, räägin ma teile, mis on sotsialism. seltsimehed, sotsialism on üks hea asi. ja sellega oligi kõne lõppenud ning viis minutit räägin ma teile, mis ei ole minu Euroopa unistus minu Euroopa unistus ei tähenda selliseid Euroopa Parlamendi hullumeelseid reise Strasbourgi ja Brüsseli vahet ja tagasi. Brüssel, Strasbourg, Strasbourg, Brüssel. minu Euroopa unistus ei ole see, need mõttetud direktiivid, nagu näiteks Äh, elektripirnide direktiiv, säästupirnide direktiiv. nii et ma nüüd räägin omast äh, kogemusest siin, sellest ei ole mingit kasu. Euroopa unistus ei ole selline nõndanimetatud Brüsseli Euroopa arhitektuur, mis mõnikord äh, näeb välja nagu selline öö, äh, suures mõõtmes öö, äh, puunikerdus. minu Euroopa unistus ei ole Euroopa Komisjoni koht, asukoht, mis, mis mis näeb absurdne välja ja asub absurdses kohas, see on siis minu kogemus see ei ole minu Euroopa unistus. nüüd ma räägin teile, mis on minu Euroopa unistus. alustaksin tsitaadiga ühelt teiselt filosoofilt, Tšehhi filosoofilt Vaslav Belogravskilt, kes ütles järgnevat. Euroopa kodakondsus on kultuuriline valik. ja ma olen temaga nõus. sest me kõik ju sündisime kusagil ja see ei olnud meie valik. aga kultuuriline valik saada Euroopa kodakondsuse on meie oma vaba valik ja see on väga kasulik äh, keerukates olukordades, nagu meil praegu on. ning määratlege, mida on see siis tähendab. ennekõike kultuuriline valik on midagi enamat kui majanduslik külm kalkulatsioon, kus arvestatakse kasumid ja kahjumid kokku. kultuur on reeglite kogum, need on ühtsed reeglid, kuidas käituda. lõimimisprotsessis on vaja alustada ühtsetest reeglitest, võrdsetest reeglitest, kui soovite, mitte ka võrdsetelt tasanditelt, mis siin vahet on? ühtne reegel on näiteks äh, miinimumpalga äh, ja keskmise palga paikapanemine. aga see sõltub ka äh, töö tootlikkusest, seda ei saa reguleerida ühtsete põhimõtete abil meil on vaja selliseid ühtseid reegleid mitmetes Euroopa poliitika valdkondades, alustagem välispoliitikast. siin on kõhus endiselt äh, küsimus, Henry Kissingeri küsimus kehtib siia, milline siis Euroopa Liidu telefoninumber on? ja siiamaani meil ei ole ühtset äh, välispoliitikat Euroopa Liidu jaoks selline pehme poliitika nõndanimetatud, ma ütlen kriitiliselt, et päris tükk aega tuletas te meile, mulle meelde kolmekümnendate aastate poliitikat, aga meil on vaja ühtset kaitsepoliitikat. meil on kakskümmend kaheksa armeed, mis ei ole üksteisega ühildavad ühildatavat ja ühtset Euroopa armeed ei ole, see on pikaajaline unelm, aga see oleks palju odavam ja palju tõhusam. meil on vaja ühtset kalanduspoliitikat, meil on vaja maksude harmoneerimist. mul on väga hea meel öelda, et Tšehhi Vabariik võttis vastu fiskaalpakti ja mina toetan Eurot väga tugevalt et see saabuks niipea kui võimalik, niipea kui võimalik. Need inimesed, kes eurot kritiseerivad, kardavad äh, euro on olnud stabiliseeriv faktor meie majanduse arengus aga lisaks sellele on meil vaja ühtseid reeglid sotsiaalpoliitika valdkonnas, alustades Euroopa sotsiaalhartast. meil on vaja ühtseid reeglid keskkonnapoliitikas ning meil on vaja julgust suurte projektide läbiviimiseks Euroopa võrgustiku raudteed, raudteed, veeteed ja samuti maanteed ja koridorid, sellised pikaajalised äh, projektid peaksid olema kõrgemal kui poliitilised prioriteedid, mis tavaliselt pannakse paika ainult neljaks aastaks. kallid kolleegid, lõpetuseks esitan ühe protesti härra Cohn-Bendit, ma ei tea, kas ta on siin praegu, ei ole. paraku ei ole teda siin praegu noored eurooplased, ühinege, on selline slogan. ma pean protesteerima, sest mina olen vana eurooplane ja ma mõistan seda avaldust kui vanade eakate diskrimineerimist, mis on Euroopa Liidu põhimõtetele vastu. lisaks sellele, mida see tähendab, ühinege. kas see tähendab lõimumist, ühtsete reeglite integreerimist, siis sellega ma olen nõus. aga kui see tähendab ühendamist siis ma olen sellele väga vastu, sest ühendamine ja selline ühtlustamine on hall ja igav ja ma ole, olen sellise ühtse Euroopa juustu vastu, ühise Euroopa õlu vastu, soovitan teile Tšehhi õlut hoopis, mis on maailma kõige parem õlu. mida meil on vaja, meil on vaja lõimumist, Euroopa Föderatsiooni, mitte aga sellist unitaarset ühtset riiki ning, kallid kolleegid, kordan äh, Kolakovski sõnu, sügaval südames usun ma, et Euroopa liit on hea asi. aitäh tähelepanu eest! By the way, I spoke uh, English in order to reduce your expenses for interpreters uh, and for translation. Yes. Ich weiß, nicht, <clears throat> ich weiß nicht, ob man das über das ma ei tea, kas seda oli nüüd kuulda, mis öeldi. ta ütles, et äh, rääkis inglise keeles, et vähendada tõlkekulusid härra president, suur tänu. ma pean ütlema, et äh, siit oma kohalt on mul väga hea ülevaade ja ma olen väga harva näinud, et äh, mõne külalise sõnavõtt äh, tekitab nii palju erinevaid reaktsioone. nii et kõigile liikmetele oli selles, kõigile saadikutele oli selles kõnes midagi. nüüd suur tänu teile selle kõne eest, me väga hindame teie ambitsioone Tšehhi Vabariigis me vajame seda tõesti, sest Tšehhi Vabariik on väga oluline riik Euroopas. me teame, et ta on Euroopat pooldav riik, tänu teile. suur tänu, härra president